pädevad Kreeka äh, ametivõimud on palunud ära võtta härra Theodoros Tagorakise saadiku puutumatus. jah. So, können wir nochmal probieren. Die kas proovime uuesti, kas inglise kabiinist tuleb tõlge? kas see tõlge nüüd toimib? paluksime, et inglise kabiin äh, midagi ütleks. Äh, härra Koval, ma tean, et te teate ka teisi sõnu peale selle, mida te kasutasite. aber härra Coburn. härra Coburn. jah, äh, president, see on juba väga hea sõna <laughs> My member. jah, minu lugupeetud saadik <laughs> Okay. Die zuständigen Griechen. niisiis, pädevad Kreeka ametiasutused on teinud, eh, palunud ära võtta härra Theodoros Sagorakise saadiku puutumatuse eh, ja pädevad Poola ametivõimud on esitanud taotluse härra Janus Korvin-Mikke saadiku puutumatuse äravõtta vastavalt eh, artiklile üheksa lõige üks meie kodukorras saadame mõlemad taotlused õiguskomisjoni.